võib-olla liiga pikalt. paraku pean tõdema, et mõnede demokraatlike väärt-, mõningaid demokraatlikke väärtusi on, on äh, nõrgestatud alates aastast kaks tuhat kuusteist, kuid Euroopa Liidu-Türgi suhted on Euroopa Liidu, NATO ja kõikide liikmesriikide huvides. Euroopa peab olema tähelepanelik, mõistes hukka inimõiguste rikkumisi, vabadusi ja õigusriiki Türgis, samas tuleb aga säilitada tugev ja regulaarne dialoog selle väga olulise riigiga. Need mõlemad on äärmiselt vajalikud, see eeldab ka tihedat dialoogi välispoliitika, kaitse, julgeoleku teemadel, tuleb keskenduda terrorismivastasele võitlusele, sõjalistele ja strateegiliselt oluliselt teemadele, kuivõrd Türgi on väga oluline NATO äh, liitlane. ja lõpetuseks Türgi on Euroopa Liidu tähtsuselt viies kaubanduspartner ja Euroopa Liit kõige suurem kaubanduspartner Türgi jaoks, Saksamaaga eesotsas, siis tolliliit on endiselt väga oluline, seepärast kutsun komisjoni üles alustama tolliliidu täiendamist ja palume ka nõukogult selleks võimalikult kiiresti mandaati kas olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele kolleeg Kristoforult, härra Postinaru, jah? suur tänu. härra Postinaru ütles mitu korda, et äh, Türgi on sõber tahak- ja partner. tahaksin äh, teada, kuidas mõistate partnerit, sellist partnerit, kes ei ole usaldusväärne kes ründab Euroopa Liidu liikmesriike, kes on ohtlik, kui Türgi äh, ründaks Rumeeniat, nagu ta on rünnanud äh, Kreekat või Küprost, kas, kas siis ütleksite ka nii? kui Türgi ei tunnustaks teie riiki sõltumatu riigina, nagu Küprose puhul, kas äh, siis te ütleksite ka, et tegemist on usaldusväärse partneriga, kelle suhtes ei ole vaja rakendada sanktsioone? Okay, hea kolleeg, vaatan Türgile, mitte Rumeenia silmadega, et see oleks täiesti selge. me oleme siin Euroopa Parlamendis, vaatan Türgi rollile Euroopa Liidu perspektiivist ja pole oluline, kas teie või mina või keegi teine vaatab Türgile. geograafiliselt Türgi eksisteerib, poliitiliselt eksisteerib, sõjaliselt eksisteerib ja Euroopa on edukam, kui meil on tugevamad suhted Türgiga. Euroopa on nõrgem ja, ja puutub kokku palju suuremate ohtudega, kui me täielikult katkestame suhted Türgiga, nagu Rahvapartei seda teeb, selleks, et pantvangi võtta Türgi teema, täitmaks erilisi poliitilisi eesmärke. ma ei jaga teie seisukohta. nüüd saab sõna üheks minutiks härra Pelder dankzij amendering staat het turkije verslag kort stil bij diyanet. lugupeetud president türgi aruanne ähm, puudutab ka usuasjade ameti Diyaneti äh, ja äh, nad on saanud üks koma seitse miljardit eurot selleks aastat ähm, ja see puudutab tohutut arvu töötajaid, siin peab Euroopa Liit olema väga tähelepanelik. ning ma kutsun üles Euroopa Parlamendi ja komisjoni eh, tõepoolest jälgima tähelepanelikult Dianeti tegutsemist. me ootame ka Euroopa Komisjoni aruand selle kohta on äh, tõepoolest kahtlused, et nad värbavad agente. Äh, punktis üksteist aruandes on öeldud, et äh, et neil on õigus reageerida ka antisemitismi ilmingute puhul. kuid samas äh, kuid samas siis siin on nüüd äh, agendid, kes väljendavad antisemitistlikke ähm, arvamusi, ma arvan, et see osa tuleks üle vaadata sellest aruandest. proua Saaki, kaks minutit. okei <laughs> okay., it's not working. oh yeah, it's working. töötab, töötab, aitäh nõuande eest, ma tean, et tuleb nupule vajutada, aga see nupp ei töötanud alguses suur tänu, president, äh, proua minister, volinik, kolleegid. iga-aastane Türgi arutelu Euroopa Liidu suunas tehtavate edusammude osas on muutunud järjest, järjest keerukamaks aasta-aastalt, see on nüüd raport tagasiliikumise kohta. viimasel aastal on juhtunud paljugi ja igati on negatiiv legitiimne äh, riigipöörde katse eest vastutusele võtta, kuid miski ei õigusta seda, mida, mis praegu Türgis toimub, sajad tuhanded on arreteeritud, vallandatud, erakorralise olukorra terrorismivastase meetmed, neid, neid kuritarvitatakse, internetivabadust, surutakse alla meediavabadust, kodanikuühiskonna liidreid nagu Osman Kavala surutakse alla. kõige olulisemad põhimõtted on mängus kohtusüsteemi sõltumatus, võimude lahusus ja õigusriik. ja see kõik mõjutab opositsiooni, naisi, LGBTI inimesi, ajakirjanikke, usuvähemusi, inimõiguste aktiviste ja teisi vähemusi dispro-, ebaproportsionaalsel moel. kõiki Türgis, olgu siis avatult või oma südames, kõik teavad, mis toimub ja kõik kardavad seda, mis, mis veel võib ees oodata. hirm, et mis võiks veel halvemaks minna, see võib, see tundub, et halvab ka nõukogu ja komisjoni või on pigem see küüniline allhankimine pagulaste osas, kus Türgi väärib meie toetust ja see on muutunud olulisemaks kui kõik muu. meie usaldusväärsus on siin mängus ja ma rõhutan, meie sõnad ja põhimõtted peavad olema sisukad. nagu varasematel aastatel oleme hoiatanud, põhiseadusliku reformi paketi vastuvõtmisega on nüüd loodud presidendi režiim, kus, kus enam kontrollisüsteemi mitte ainult Veneetsia komisjoni ar-, arvates enam ei ole. nii et kui me jätkame kaubandus äh, julgeoleku rände vallas koostööd, peab alati lähtuma õigusriigi ja inimõiguste austamise põhimõttest. Valero, too minut. ja nüüd saab sõna proua Valero kaheks minutiks. aitäh juhataja, komisjoni aruandes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohta ähm, kirjeldatakse juttu, mis on meil kõigile teada, sissetung Afriini. Äh, me ise oleme tuttavad nende võrgustikega ähm, poliit-, poliitiliste võrgustike, mis mõjutab kodanikke, olukord on uskumatu siin eh,, rikutakse kodanike inimõigusi, näiteks eh, äh, Afriini eh, äh, sissetungi äh, puhul ning siin puudutakse ka liitumisläbirääkimisi, minu meelest on see päris keeruline küsimus. me ei tohiks siin uksi lõplikult sulgeda, kuid samas kui mõelda erinevatele organisatsioonidele ja poliitikutele, kui mõelda näiteks Süüria mässulistele ja terrorismi vastasele võitlusele, siis muidugi tuleb toetada võitlust terrorismi vastu Süürias, kuid samas on oluline, et ähm, siin ei juhtuks kurdirühmitusi, kes võitlevad Daeshiga, neid tuleb toetada kandidaatriigina peab <clears throat> Türgi tagama inimõiguste kaitse, vähemuste kaitse, see kõik on ka seadusandlikult paigas pandud. me oleme veidi väsinud parlamendis, et me näeme siin üha uuesti, uuesti samasuguseid arenguid pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat toimunud riigipööret on olukord äh, selgelt muutunud, toimub toimub teiste riikide, sisetungi teistesse riikidesse, vähemuste õigusi rikutakse. ja meie soovime, et läbirääk-, läbirääkimisi külmutada, vaid peatataks. härra Hadži Georgiu, härra Haan, proua Piri, head kolleegid, võib-olla on tegemist minu viimase sõnavõtuga siin Euroopa Parlamendis Euroopa Liit on olnud väga ambitsioonikas ja mis puudutab Türgit ja ka mitte ainult Türgit, ei ole me olnud piisavalt solidaarsed liikmesriikide vahel ja mõnikord ka rahvaste vahel. Küpros, mida ma esindan, lubage mul rääkida paari sõnaga Küprosest, selles arutelus ei ole Küpros mitte okupeeritud riik. Küprosega ei ole justkui vaja arvestada selles arutelus. asjad ei ole liht-, eh, asjad ei ole selged meie positsiooni kirjeldades. see, kuidas me Türgile läheneme, me ei tea, mida öelda Türgile ja Türgi samas teab väga hästi, mida ta meile ütleb. rahvapartei on soovinud äh, läbirääkimised äh, peatada selle riigiga, samal ajal aga nad soovivad äh, tolliliidu täiendamist ehk siis võtame kelleltki leiva, kuid anname talle nisu ja leivaahju. väljendugem selgelt, Türgi peab teadma, mida me neilt ootame. Türgi kõrged ametnikud väga sageli ütlevad, oleme valmis ükskõik milliseks lahenduseks Küprose osas. ja mida nad soovivad on loomulikult kahe riigi lahendus, kuid mitte üks, mitte, mitte keegi Küprose elanik ei hakka kunagi allkirjastama kahe riigi lahendust, nii et minu sõnum Türgi ametnikele ja küproslastele on, et kõik arutelud, kõik kõnelused kahe riigi teemal peavad lõppema. ainult föderaalne lahendus saab olla probleemi lahenduseks, nii et ma nõuan solidaarsust, solidaarsust Küprose rahva suhtes ning küproslased soovitasid solidaarsust teiste eurooplaste suhtes. võimaldasin teil pikemalt rääkida, kuna te lubasite, et see on teie viimane kõne. härra Karver, üks minut. volinik, kolmapäeval Vene ja Türgi meedia rääkis laevadest Mustal merel, tegemist oli õppustega, kus osalesid ka türklased. see tuli pärast seda, kui Erdogan oli rääkinud spekulatsioonidest, et Türgi tahab osta Vene kaitsesüsteeme. vaatamata protestidele ei ole seda tühistatud. britid hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt, järjest rohkem on siin kuulda retoorikat toetades murettekitavaid arenguid Euroopa Liidu integreeritud sõjajõudude edendamiseks. minu lootus on, et pärast Euroopa Parlamendi valimise enamus siin astub siin tagasi oma ja loobuma föderalistlikust mantrast ja mõistab, et NATO on see, mis tagab rahu ja julgeoleku Euroopas. president, minu arvates Euroopa Liidu sõjalise suutlikkuse edendamine on täpselt sama muret tekitav nagu Ankara jätkuv äh, sõjaline koostöö Moskvaga. suur tänu, härra Carver ja nüüd üheks minutiks härra Borgets suur tänu, president, aastaid ja aastaid oleme rääkinud absoluutsest ohust, mida kujutab endast äh, riik, mis liitub Euroopa Liiduga, mitte ainult sellepärast, et omal ajal ütlesime, et Türgi ei ole osa Euroopast, osa Türgist siiski kuulub geograafiliselt Euroopasse isegi fašistliku režiimi ajal tuhande üheksasaja kolmekümnendal aastal kutsuti nad fašistide kongressile Rooma, see oli teistsugune Türgi, ilmalik Türgi, mitte Türgi, mida juhib Erdogan ja tema unelmad Türgi kalifaadist. Äh, niimoodi võimaldab Türgi terroristidel riiki tulla. Türgi täna ei ole demokraatlik, Türgi Äh, avaldan teile tunnustust silmakirjaklikkuse eest, samal ajal te ka rahastate pagulaste sisenemist. väga kahju, et sada viiskümmend tuhat ajakirjanikku on vang-. ja nüüd saab sõna härra Epidideius. aitäh, härra president. see raport näitab väga hästi, milline on hetkeolukord Türgis. õigusriik, inimõigused on jalge alla tallatud meelevaldselt et äh, võetakse inimesi vahi alla, õigussüsteem on kontrolli all, isegi välismaal jälitatakse inimesi, pole ajakirjanduse vabadust ja loomulikult ei tunnustata Küprose Vabariiki Türgi poolt. see, et Küpros ei saa kasutada rahalisi vahendeid Euroopa Liidult kogu oma territooriumil, see, et Türgi väga sageli äh, rikub Kreeka piiri. kõik see, mida ma mainin, ei ole sugugi mitte lihtsalt kahepoolsed probleemid äh, Türgi ja naabrite vahel. tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega. ja selleks, et Türgi lõpetaks selle, tuleb lõpetada läbirääkimised äh, liitumiseks ja tuleb lõpp teha ka tolliliidule, tuleb lõpest, lõpetada Türgi rahastamine, selle raha eest Türgi ostab relvi, mis on keerukad. härra Preda, suur tänu, president, ma toetan proua Sommeri sõnu äh, Rahvaparteist. väga lihtne on olukord täna. proua Piri seisukoht on selline, mille me juba varem oleme välja pakkunud kaks aastat tagasi, kuid nõukogu ei toetanud meid. seega peame muutma seisukohta selle riigi suhtes, ärgem tehkem endale illusioone. on liikmesriike, keda ahvatlevad Erdogani sireenid ja isegi eesistujamaa täna äh, teda paelub Türgi, nagu selliseid riike on veelgi Balkani riikidel seas. mõelgem Sarajevole. Erdogan äh, on tõeliseks väljakutseks, tõeliseks ohuks teatud liikmesriikide jaoks, Balkani riikide jaoks täna. ja täna peame olema palju karmimad selle riigi suhtes, sest tegemist on riigiga, kellega enam läbirääkimisi pidada ei saa. sekundi. suur tänu pooleteiseks minutiks, kolleeg Fleckenstein. president äh lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, sajad tuhanded inimesed Türgis kogevad äh, inimõiguste ränkasid rikkumisi. on aeg, et Euroopa Liit annaks selge märgi ja liitumisläbirääkimised, mis juba praegu äh, seisavad paigal, ka formaalselt lõpetaks. kümned tuhanded inimesed istuvad vangis, äh, ootavad kohtuotsust. Nad on vangistatud ilma süüdistuse esitamiseta. ning äh, me ähvardasime juba eelmises aruandes, et kui äh, põhiseaduse reform Türgis viiakse läbi, siis liitumisläbirääkimised lõpetatakse. ja see on nüüd juhtunud, nii et nüüd tuleks ka ametlikult lõpetada äh, liitumisläbirääkimised kõigile oleks selge, et Euroopa Parlament on usaldusväärne ähm, äh, partner. aga siiski ei tuleks läbirääkimisi lõpuga katkestada, vaid ainult peatada, see uks jääb siiski paagile, hoolimata meie nõudmistest peaksid ähm, äh, peaks uks äh, läbirääkimiseks Türgiga, kes on meie oluline partner, siiski jääks avatuks. me ei tohi jääda hätta, jätta hätta kodanikuühiskonda. Euroopa Liidu toetus on olulisem kui kunagi varem ja Euroopa Parlament jätkab õigluse nõudmist äh, äh, Selatan Demirtaši ja paljude teiste jaoks, kes istuvad vangis. suur tänu, kolleeg Vistisele. Türgi on riik, mis on ajalooliselt ja kultuuriliselt äh, alati asunud väljaspool Euroopat. ta ei hakka kunagi Euroopasse kuuluma ja sellepärast on hea, et äh, Euroopa Parlamenti äh, raport ei olnud veelgi kriitilisem, ei ole see, mis puudutab Türgi liitumisläbirääkimisi, ei, ei ole vastuvõetav. Türgi on okupeerinud osa Küprosest ning äh, kiusab isegi taga türklasi, kes elavad teistes riikides. sellele peab tulema lõpp, me peame olema selgesõnalised suhtluses Türgiga, me peame ausalt ütlema, et neist ei saa mitte kunagi Euroopa Liidu liikmeid ja ei peaks ka saama suur tänu, kolleeg Väli, palun üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud Olin Khan, äh, lugupeetud kolleeg Jüri, teised kolleegid kahekümne kaheksanda aasta Türgi aruanne ei võimalda äh, Äh, konstruktiivse dialoogi jätkamist, äh, liitumisläbirääkimiste lõpuni ei ole meile vastu, äh, vastuvõetav. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal toimus siis Ankaras töörühma kohtumine, kus teadeti, et Türgi jätkab oma standardi kooskõla viimist Euroopa Liidu omadega ning Ankara on seadnud ees märgi parlamentaarse, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee seire osas ning teeb koostööd Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu institutsioonidega. ettepanek ametlikult lõpet- või katkestada äh, liitumisläbirääkimised avaldaks negatiivseid mõju kodanikuühiskonnale ja võttes arvesse äh, eesseisvaid Euroopa valimisi, peame olema väga ettevaatlikud selle osas, millise sõnumi me välja saadame, aitäh. Solle, un minut. kolleeg Solle, palun. Thank you. Tomorrow the aitäh, homme hääletatakse siin kojas äh, Türgi liitumisläbirääkimiste ametliku katkestamise üle kahekümne neljandal aastal hääletas nõukogu ühehäälselt nende läbirääkimiste alastamise poolt, vahepeal on aga palju juhtunud ning äh, äh, suhe Türgiga on muutunud keerukaks. sellegipoolest äh, kui Türgi oleks jätkanud oma suunda demokraatia poole, oleks saanud läbirääkimised jätkuda, kuid võttes arvesse viimaste aastate rikkumisi ja see, mis, see süüdistamised Osman Kaval on ainult üks näidetest, kuid liitumisläbirääkimiste katkestamine Türgiga ei ole lahendus selleks, et et äh, jätkata liikumist demokraatia poole Türgis ning individuaalsete kollektiivsete vabaduste kaitsel peame jätma ukse paagile Türgile kõigi nende jaoks Türgis, kes võitlevad inimõiguste ja õigluse eest. proua Michals, palun. lugupeetud kolleegid, Erdogan kasutas läbikukkunud botši, nimetas läbikukkunud botš, botši jumala kingituseks ja tagajärjed on nüüd siin raportis äh, kirjas. aga seda jumaliku, selle jumaliku kingituse tegi Euroopa Liit ise Türgile. pagulaskokkulepe äh, edendas seda, et äh, ei uuritud opositsiooni süstemaatilise tagakiusamise tagajärgi ja vaikiti Afrinist Feleknas Ukat äh, ähvardab mitmeaastane vangistus äh, ja üks poliitik ähm, peab nüüd juba näljastreiki, selliseid vahendeid kasutatakse ainult siis, kui ei ole üldse mingeid läbirääkimisi võimalik pidada. ja eriti naiste olukord on väga halb, nad äh, kannatavad väga Erdogani süsteemi all. Neid tahetakse süstemaatiliselt sundida vaikima ja teha nähtamatuks. kas, kui me otsustame selle signaali poolt, kui me otsustame äh, läbirääkimiste mitte katkestamise, vaid äh, kin-, külmutamise poolt, siis me näitame, et me oleme solidaarsed, sellepärast et Türgi on rohkemad kui Erdogan, tegemist on eelkõige opositsiooni ja kodanikuühiskonnaga ja neil on meie häält vaja. kas te olete nõus vastama kolleegi sinise kaardi küsimusele? proua Šoidrova sinise kaardi küsimusele. kas te olete nõus? proua Michals, kas te olete nõus vastama proua Šoidrova sinise kaardi küsimusele? palun, proua Šoidrova. aitäh. lugupeetud kolleeg, kuulasin, mida te ütlesite, te rääkisite sellest, et Euroopa Liit on sõlminud äh, Äh, sellise tehingu, et me vaikime maha vabaduse puudumise Türgis, aga see ei ole õige. me kutsume üles Türgit vabastama poliitil-, poliitvange. Euroopa Liidu Türgi äh, delegatsioon kutsus üles vabastama poliitvange. kas te üldse teate, millest me räägime? lugupeetud kolleeg, ütleb proua Michals, ma tuletan teile meelde, et meil oli siin selline olukord, kus äh, fraktsioonide üleselt olime ühel nõul, et Euroopa Liidu, Euroopa Liit ähm, on muutnud ennast väljapressitavaks ähm, selle pagulastehinguga. et kuid ja aastaid on Türgi meid siin äh, ninapidi vedanud ja just me ei pea, tohiks siin tegelikku olukorda maha vaikida, see kuulub siin kõigi nende muude asjade hulka, mille osas me peame ja oleme juba Erdoganiga pidanud kriitilist dialoogi. sõna saab proua härra Castaldo üheks minutiks. sellises selline arutelu tuleb väga õigel ajal. kolm äh, Saksa korrespondenti saadeti maalt välja, tegemist on äh, ebasoovitavate isikutega ja see näitab äh, et Türgi on tõenäoliselt maailmas kõige halvem koht äh, äh, ajakirjanike jaoks ja kuuskümmend kaheksa ajakirjanikku on äh, vangis. olukord on väga halb, muuhulgas majanduslikult ja väga paljude inimõiguste rikkumiste tõttu Türgi on endiselt kandidaatriik, hoolimata sellest, et äh, asjaolud näitavad, et see ei tohiks nii olla, ainus lohutus äh, on, et äh, parlamendi tõttu Türgist kunagi ei saa Euroopa Liidu liikmesriiki. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me nõudsime läbirääkimiste blokeerimist, nende peatamist ja siis me nõudsime ametlikku peatumist, homme loodetavasti leiab see kinnitust, aga see kõik jääb pelgalt sõnadeks, kuna äh, otsuseid teeb endiselt nõukogu, tehti väga julge otsus, absoluutselt mitte midagi teha, lootuses, et asjad lähevad iseenesest paremaks, tegemist on täieliku silmakirjalikkuse ja, ja äh, realismi puudumisega, nii see kindlasti ei lähe ja ma pean ütlema, et Türgi ees tuleb uks kinni lüüa, tegemist on kohutava äh, riigiga, meil on vaja alternatiive ja uusi koostöövorme ja ähm, läbirääkim-, liitumisprotsess tuleb äh, arhiivi panna, sellel ei ole mingit usaldusväärsust. me oleksime seda pidanud juba ammu tegema ja see tõesti ei vii mitte millenegi ja sellest ei ole kasu ka Türgi rahval ja võib-olla võetakse meid kunagi ka vastutusele, kuna me ei ole saanud midagi ära tehtud. Äh, härra Colombier, kellel ei ole ähm, tegemist on kolleeg Piiri raportiga, mis äh, peidab, varjab äh, tegelikkust. olukord on väga murettekitav, isegi kõige fanaatilisemad liitumise äh, pooldajad on suud kinni pannud, aga proua Piiri raportis piirdutakse üksnes negatiivse olukorra analüüsimisega, aga ei selgitata, milline, ega, aga ei välistata liitumisperspektiivi. meie jaoks on tegemist otsustava küsimusega. Türgil ei ole mingit kohta Euroopa Liidus Äh, kultuurilistel põhjustel ja tsivilisatsioonilistel põhjustel. ehkki äh, Türgi rahvas on meie pikk, kauaaegne sõber ja väärib meie tähelepanu, aga me võiksime toetada tolliliidu moderniseerimist Euroopa Liidu ja Türgi vahel see, seda me ei tohiks toetada, sest see on meie huvide vastu, eelkõige meie põllumeeste huvide vastu. mida on vaja, kas vaja on rohkem in, inimõiguste rikkumisi selleks, et võeta, võtta vastu see ainus olu-, õige otsus? lugupeetud kolleegid, kutsun teid üles hääletama alternatiivse resolutsiooni äh, poolt, mille on esitanud ENF fraktsioon, mis nõuab äh, liitumiskõneluste lõpp, lõpetamist aitäh. suur aitäh, järgmisena härra Papadakis, üks minut, palun. Papadakis Dimitris või Konstantinos? härra Papadakis, kas teie eesnimi on Konstantinos või Dimitros? Konstantinos, härra Papadakis Konstantinis, palun, teil on üks minut sõna. aitäh Türgi rikub äh, Kreeka territoriaalruumi ja Sirisa valitsus on siin tegelemas hoopis teiste valdkondadega kui need õhuruumi rikkumised. ja siin räägitakse, et USA ja NATO peaksid vastutama. nii et iga kord, kui midagi Erdogani ja teiste kohta siin kriitiliselt öeldakse, siis see tegelikult näitab, et Türgit äh, soovitakse siiski pidada strateegiliseks partneriks, siis Egeuse merel NATO plaanid ja kõik need energiaressursside kasutamise kavad, nii et meil on siin tõesti väga palju erinevaid äh, valdkondi, mis mängivad rolli Küprose äh, probleemi lahendamisel, siin on väga palju lahendamata probleeme, me räägime siin maapiirist, õhuruumist, natsionalismist, Euroopa Liidu, NATO küsimusest ja seda kõike tuleks ka siinkohas rohkem välja tuua. aitäh, järgmisena saab sõna härra Kaasa, palun üheks minutiks. aitäh, president praeguse valitsuse taktikepi all on äh, Türgi kaugenenud äh, Euroopa Liidust palju rohkem kui siis, kui tehti liitumistaotlus ning äh, demokraatia reeglitest ei peeta kinni ja samal ajal me päris täpselt ei tea, milline on olukord demokraatiaga siin on väga palju rahvusvahelisi ajakirjanikke välja saadetud, inimesi, kes tegelikult ka paradiisipaberitega olid seotud. nüüd muudkui äh, karistatakse neid äh, siin tuleb väga selgelt välja, et äh, Türgi valitsus oli kaasatud nendesse juhtumitesse. siin on näiteks ka üks noor naisterahvas, kui tema vangikongi heidetakse, siis eraldatakse ta oma äsja sündinud lapsest. sellest teen teile üleskutse, äh, kolleegid, nõukogu komisjon, tehke midagi, võtke midagi ette ning üritage Türgi ametivõime veenda, et süütult vangistatud tuleb vabastada. aitäh, järgmisena härra Kirkas, palun. aitäh, me räägime täna sellest, kas lõpetada liitumisläbirääkimised Türgiga. härra Weber ütles, et Türgil ei ole kohta Euroopa Liidus, ükskõik mida ta ka ei teeks. Siemensi ja Deutsche panga kokkulepe äh, Türgi ametivõimudega kiirteede ehitamiseks näitab väga täpselt, millised on Euroopa Liidu ja Türgi suhted. Kopenhaageni kriteeriumid peaksid ju olema tähtsad. nii et äh, me peame lõpetama selle, et Erdoğan äh, rikub siin inimeste õigusi, väga paljud inimesed on vangistatud, äh, neile ei ole esitatud süüdistust, sellegipoolest tehakse nägu, nagu mitte midagi poleks juhtunud, käsi peseb kätt ning äh, üks meede, mis meil kasutada on, on see, mida Kreeka valitsus on välja pakkunud. aitäh ja järgmisena härra Van Orden, palun üks minut. aitäh president, mina olen alati leidnud, et me peame Türgiga säilitama tihedad suhted, isegi kui kellelgi pole roosasid prille peas, on täiesti selge, et liitumisläbirääkimised on olnud kasuks nii Türgile kui ka Euroopa Liidule. Öeldakse, et vahel on isegi parem reisida, kui kohale jõuda. see teekond on nüüd kestnud viisteist, võib-olla isegi kolmkümmend aastat, miks me siis nüüd äkitselt peaksime äh, läbirääkimised lõpetama ja kohe kindlasti ei ole Euroopa Liidu huvides see, et me meelehärmi tekitame naabruses. härra Barnier, pange see ka kirja endale aastaid Türgi tegi edusamme tõelisi või ka ülespaisutatud. üks pidev probleem on olnud Küpros. Euroopa Liit räägib kogu aeg demokraatia põhimõtetest, kuid tundub ära, unustavad seda, et kolmandik äh, Küprose saarest kuulub äh, Küprose vabariigile ja Äh, siin tuleks võib-olla luua nii-öelda kolmas osapool sõltumatute vaatlejate kaudu. aitäh, järgmisena härra Moiten, palun üks minut. aitäh, täna me räägime jällegi sellest, kuidas Türgi liitumist Euroopa Liiduga ette valmistada. aga me ei tohiks selles kohas sellest isegi mitte enam rääkida, sellepärast et Türgi on islamiriik ja seda juhib diktori sarnane kaliif Bosporuselt ja sellel ei ole mitte midagi ühist meie väärtuste kogukonnaga. Türgi ei kuulu Euroopa Liitu. minu fraktsioon on juba mitmeid korda taadelnud mitte ainult liitumisläbirääkimiste peatamist, vaid lõplikku lõpetamist. siiamaani küll meid edu pole saadud. nüüd on meil aga uus võimalus Manfred Weber ütles eelmisel nädalal, et ta lõpetaks liitumisläbirääkimised, kui temast saaks Euroopa Komisjoni president. miks oodata, härra Weber, miks mitte kohe kristlikud demokraadid, me võime seda kohe siin täiskogul otsustada. hääletage minu muudatusettepaneku number seitseteist poolt selleks, et koheselt lõpetada lõplikud liitumisläbirääkimised. ja muide, me kutsume teid üles veel enne Euroopa Parlamendi valimisi äh, kodanikele täpselt öelda, kuidas te tegelikult suhtute sellesse, et lõpetada liitumisläbirääkimised. aitäh, järgmisena härra Elmar Rusik, palun, üks minut. panie przewodniczący! E, mamy do uchwalenia kilka stron bardzo ładnie napisanego tekstu. aitäh! meil on siin paar lehekülge väga ilusaid sõnu aga see ei ole siin kirjandustekst, nende sõnade ilu ei käi kokku poliitilise reaalsusega. poliitika on see, e, et sa oled võimeline oma võimu ellu viima. Euroopa Liit on praegusel hetkel kõige väiksema madalkasvuga piirkond maailmas, samal ajal Türgi on aga oma majanduslikku positsiooni tugevdanud. see resolutsioon kus öeldakse, et äh, neil on väga hea meel üle selle üle, et äh, Türgi on Euroopa, äh, NATO liige, aga see on ka silmakirjalik Türgi ja Vene väe tegid ühisõppuseid, nelikümmend eh, Türgi üksust osalesid seal ja siis samamoodi ka need eh, raketisüsteemid, mida Venemaa saatis Türgile, nii et Türgi praegusel hetkel on äh, üles, taas üles ehitamas impeeriumi. aitäh ja järgmisena härra Sinadinas, palun. aitäh, kaks aastat tagasi ma selles kojas juba ütlesin, kui silmakirjalikult Erdoani taktikepi all Euroopa Liiduga kokkuleppe sõlmis, oli täiesti selge, et me otsustasime Türgi miljarditega ära osta selleks, et pagulaste probleemi lahendada. Schultz saatis mu toona sellest kojast välja, nüüd kaks aastat hiljem oleme viis miljonit raiga, raisanud, aga ikkagi oleme pagulastega üle ehitatud. Schulz läks koju, kukkus ka Saksamaal läbi, aga tema pärand jääb nüüd meile kõigile. nüüd on areelile astunud Weber, kuid ma ei näe, et äh, Euroopa Parlamendi saadikud äh, äh, Kreekalt oleks Weberi rassismis süüdi mõistnud. minu puhul seda ka tehti. nii et tundub, et nagu tahetakse siin hakata uut peatükki kirjutama. on täiesti selge, et euroskeptikud võidavad jälle natsionalistide ja riikideta poliitikute najalt. härra proua De Lange, vabandan, jah, teie saategi sõna. jah, annan teile andeks. mul on kõigest minut kõneaega ja sellepärast suur tänu raportöörile selle raporti eest, aitäh, proua Piiri selle raporti taha tõesti ei ole lihtne suurt enamust saada, aga teid toetavad väga palju ja see näitab, kui hästi te oma tööd tegite. see on tegelikult äh, veelgi tugevam, eriti kui kuuleme, mida oli nõukogul öelda. minu arvates on siiski kahju, et raporti, äh, raportöör pakub välja, äh, et peatada läbirääkimised, mitte aga neid lõplikult lõpetada mina arvan, et kui kuulata siin kolleege ja kuuled ikka ja jälle, et Türgi muudkui on kaugenenud Euroopa Liidust selle asemel, et meile läheneda, siis peaks tegelikult tegema järelduse, et nüüd tuleb leida mõni alternatiivne partnerlussuhe, me ei tohi muidugi ust kinni lüüa, aga me peaksime tõesti liitumisläbirääkimiste asemel leidma mingi alternatiivse partnerlussuhte ja minu arvates on sellest ka väga kahju äh, proua Piiri, et tema enda muudatusettepanekuga kakskümmend üks ta ütleb, et me peatame liitumisläbirääkimised, kuid ärge muretsege seal Türgis, te olete Euroopa Liidu teel. ehk et see on see, et hoiame istekohta korraga nii soojas, aga samal ajal ka jahutame. aitäh teile! vabandan, ma siin kontrollisin pabereid, ma tean teie nime tegelikult väga hästi, ütleb president Anyway, next, uh, järgmisena kolleeg Lopes, palun. suur tänu, juhataja. kõigepealt äh, ma soovin tänada raportööri Kati Pirit selle äh, raporti eest ja intensiivse töö eest äh, viimastel aastatel selle teemaga. töö ei olnud äh, kindlasti mitte lihtne. nüüd äh, siin Euroopa Parlamendis kõnetame me Erdogani otse. me oleme näinud, äh, millised on olnud arengud, kuidas on seal äh, suhtutud avalikku arvamusse, kuidas on piiratud õigusi. vähemustel on vähe õigusi, ajakirjanikud on vahi alla võetud ja nii edasi. nüüd äh, langes veel viimane tilk äh, karikasse, äh, põhiseadusreform. see on endaga kaasa toonud äh, selle, et põhiseaduslikust demokraatlikust Türgist on saanud diktaatorlik Türgi. sellegipoolest on meil vaja aga dialoogi ja kommunikatsioonikanaleid, sellepärast et Erdogan ei ole kogu Türgi ja meil tuleb pöörata tähelepanu viisalihtsustuse ja õigusriikluse küsimustele järgmisena kolleeg Teo Harus, palun, üheks minutiks. mikrofoniga ka, palun. suur tänu, juhataja. raportis ei tooda välja põhiväärtusi, mida on vaja Küprose küsimuse lahendamiseks. siin viidatakse kokkuleppele, mis olevat saavutatud. aga siin on seda kujutatud nüüd selliselt nagu äh, ei oleks äh, siin piisavalt ähm, viidatud põhiväärtustele. ühesõnaga, tolliliidu äh, leping, kuidas on see üldse võimalik, kui praegusi kokkuleppeid ei rakendata, Türgi endiselt istub äh, Küprosel, see kõik ei toimi. mina hääletan igal juhul selle raporti äh, vastu. me algatame siin väga ohtliku menetluse, siin seadustatakse okupatsioon ja toetatakse diktaatorlikku režiimi. kõneleja katkestatakse. palun teie kõneaeg sai läbi. mul on iga aasta ainult üks minut minu riigi jaoks kõige olulisemas küsimuses, tõesti, tänan väga. jah, kolleeg, meil on tõesti olulised teemad siin arutlusel, aga reeglid on reeglid ja juhatajana peame neid arvestama aga ma usun, et teie sõnum tuli selgelt läbi. järgmisena äh, kolleeg äh, Arnotu, palun, üks minut. aitäh aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa tunnustas Euroopa Ülemkogu ametlikult äh, Türgit kui ametlikku kandidaatriiki. kakskümmend aastat hiljem äh, kutsutakse üles siin raportis äh, läbirääkimisi peatama ja veel kord on parlament kõhklev, aga lõpuks võiks ju loobuda silmakirjalikkusest. kas peab jälle ootama kakskümmend aastat, et anda Türgile selgelt mõista, et temast ei saa kunagi Euroopa Liidu liiget? erinevalt europeistidest meie äh, seisukoht on jäänud alati selgeks ja kindlaks juba aastal kaheksakümmend kuus Jean-Marie Le Pen juba meele, meenutas ühes kõnes, et Türgi ei ole Euroopa liik ei oma geograafia, ajaloo ega kultuuri pealt, isegi kui see ei meeldi multikulturaalse, multikultuurilise Euroopa toetajatele ega ka nendele nagu Ergo Širok, kes omal ajal ütlesid, et Euroopa ei tohiks olla äh, kristlik klubi. Türgi aga on pärast Konstantinoopoli langemist äh, islamiseerunud ja sada aastat tagasi kristlikud kogukonnad moodustasid neljandiku Türgi rahvastikust ja praegu ainult äh, ühe protsendi. ja see tragöödia juba iseenesest äh, õigustab, et me lõpetaksime lõplikult äh, läbirääkimised ja ei peataks neid mitte ajutiselt, aitäh. proua Šoidrova, üks minut, palun. tänan, juhataja. Türgi on meie strateegiline partner rände ja julgeoleku küsimustes. me peame selgelt äh, hukka mõistma terrorismi vastase meetmete väärkasutamise. hiljuti oli meil Euroopa Liidu delegatsioon Türgis, me kutsusime jällegi üles poliitiliste vangide vabastamisele Türgi pool on huvitatud jätkuvast dialoogist ja Erasmuse programmis ning teistes programmides osalemisest. ma ei äh, ole otseselt Türgi Euroopa Liiduga liitumise pooldaja, aga me peame tegema kõik selleks, et toetada inimõigusi, poliitilist mitmekesisust ja kodanikuühiskonda Türgis. Euroopa Liit peaks kasutama liitumisläbirääkimiste äh, peatamist impulsina äh, dialoogi äh, süvendamiseks. kolleeg Papadakis, palun järgmisena. tänan. meil tuleb mõista, et siin üritatakse teenida teatavaid huve. ühelt poolt soovitakse ühinemisläbirääkimised peatada, teistalt aga tolliliitu tügev, tugevdada. Türgil siis ei ole mingisuguseid kohustusi, aga majandus- ja kaubanduspoliitilised äh, huvid äh, mõlema poole jaoks saavad edendatud, kas me seda soovime? ma arvan, et asju tuleb nimetada õigete nimedega. kui me soovime Euroopale Türgil Euroopa teed, siis ainult äh, nii, kui äh, järgitakse Euroopa väärtusi ja põhimõtted. aga mis seal praegu toimub? Türgi viskab oma kodanikud vangi, samuti ajakirjanikud, äh, nelikümmend protsenti Küprosest on endiselt okupeeritud, igal päeval rikutakse ka Euroopa Liidu liikmesriigi majandustsooni. kolleeg Marias, palun tänan, juhataja. ma olen pidanud siin äh, parlamendis äh, sadu kõnesid äh, ja täna tuleb siis järgmine kõne Türgi teemal kolmkümmend seitse protsenti Küprosest on okupeeritud, rikutakse Küprose ja Kreeka ähm, õhupiiri territoriaalvett. ühesõnaga seoses Tenedose saarega ja sealsete arengutega tuleks äh, Türgile kehtestada majandussanktsioonid. nüüd äh, pakutakse välja läbirääkimiste peatamine, igal juhul äh, meil tuleks lõpetada seoses sellega ka igasugune rahastuse andmine Türgile. la Turchia in Euroopa continuerà a dire no all'ingresso della Turchia in Euroopa jaa, me ütlesime Türgi eh, liitumisel Euroopa eh, Liiduga juba ei ja peame seda ka eh, edasi tegema, kuivõrd tegemist on sadaprotsendiliselt islamiriigiga, kes ei väärtusta Euroopa väärtusi ja viiendik neist ja nüüd on nõnda, et äh, see Türgis on äh, miljoneid äh, äh, pagulasi äh, Süüriast, samas äh, on rahvusvaheline kriminaalkohus leidnud, et on toime pandud tuhandeid kuritegusid haavatavate rühmade laste vastu ja nii edasi, seetõttu on põhjendatud äh, niisuguste äh, läbirääkimiste äh, lõpetamiseks igaveseks. juba on ära raisatud viisteist miljardit eurot kogu selle projekti juurde peale ja ma arvan, et see peaks nüüd lõppema, aitäh. Благодаря, господин председател За всички нас е ясно, че пълно... Suur tänu, juhataja. selge on see, et äh, Türgi Euroopa Liidu liikmelisus ei ole just eriti tõenäoline ja seetõttu algasid liitumisläbirääkimised kaks tuhat viis ilma liitumisgarantiita põhiõigused, ajakirjandus, vabadus, need põhiväärtused Euroopa Liidu jaoks ei ole Türgis tagatud. paljud türklased ei ole ka olukorraga oma riigis äh, rahul. Euroopa Liidu poliitika peaks julgustama poliitilisi reforme, et edendada demokraatiat äh, Türgis Türgi on väga oluline partner välispoliitika, julgeoleku ja terrorismivastase võitluse valdkonnas, nii et mul tekib küsimus, et kas läbirääkimiste peatamine Türgiga on äh, selline, mida tuleks järgida, kas see teeb Euroopa Liidu Türgi piiri turvalisu-, turvalisemaks või milline on alternatiiv, mida me saaksime pakkuda nendele Türgi äh, kodanikele, kes on Euroopa-meelsed, kas me mitte ei lükka praegu Türgit radikaliseerumise ja islamiseerumise teele? refrain palun tänan, ma olen Kadi Pirit juba isiklikult tänanud ja ma ei hakka teda üle kordama. olen toetanud pikka aega ajakirjanikuna ja mind äh, jahmatab meeletult äh, ajakirjanduse kehv olukord. Türgis ei parane, ajakirjanikud istuvad endiselt seal vangis lihtsalt sellepärast, et nad töötasid ajakirjanikena minu jaoks on ka vastuvõetamatu see, et äh, välismaistelt ajakirjanikelt äh, võetakse ära akrediteering, nii nagu see juhtus ZDF-i ja Berliner Tagesspiegeli töötajatega. Max Zirngast ähm, Saksa ajakirjanik on neli kuud juba ilma süüdistuseta vangis istunud Türgis ja tal ei lubata endiselt riigist äh, lahkuda. sellegipoolest umbes äh, viiskümmend protsenti türklastest, kes ei toeta äh, Türgi praegust äh, suunda, nende ees me ei tohi ust kinni lüüa ja praegune läbirääkimiste peatamine ei ole suunatud mitte inimeste, vaid Erdogani vastu, meil tuleb toonitada, et me ei kaota lootust Türgi Euroopa-meelsete demokraatlike jõudude huvides. järgmisena härra Tsambatski, palun tänan, juhataja. ma soovin õnnitleda proua Pirit selle raporti eest lõpuks ometi on meil reaalsuse lähedane raport äh, Türgi teemal. Türgi ei ole euroopalik äh, riik, Türgi sekkub äh, naaberriikide siseasjadesse, näiteks Bulgaaria siseasjadesse ja selline sekkumine on vastuvõetamatu nii arvestades moslemi kogukonda Bulgaarias kui ka seoses äh, katsega mõjutada poliitilist elu ja poliitiliste parteide toimimist äh, Bulgaarias. see on äh, vastuvõetamatu, me ei saa seda lubada ja seetõttu ma toonitan, et läbirääkimised tuleb peatada. ma loodan, et homne hääletus saab olema selle raporti toetuseks, nii et äh, komisjonil on kohustus lõpetada need läbirääkimised. tänan, järgmisena härra McAllister, palun. juhataja, austatud kolleegid vabad sõltumatud meediakanalid on Euroopa Liidu äh, põhiväärtuseks ja demokraatia nurgakiviks. seetõttu on ääretult oluline juhtida tähelepanu Kati Piiri raporti ähm, osale number kaheksa, seal juhitakse tähelepanu sellele, et äh, ajakirjanduse vabadust kärbitakse Türgis ebaproportsionaalsete meetmetega. pühapäeval pidid äh, paljud Saksamaa ja teiste riikide ajakirjanikud Türgist lahtuma, neilt võeti ilma põhjenduseta tööluba ära nüüd äh, lisaks Türgi meedia vaigistamisele hirmutatakse ka välismaised ajakirjanikke, äh, sisekriitikud on terroristid, väliskriitikud on äh, välismaised mõjutajad ja sekkujad, see on tugev ajakirjandusvabaduse rikkumine ja seda meil tuleb kritiseerida. suur tänu, härra McAllister, järgmisena härra Mamikins, üks minut palun ma soovin kõigepealt tänada kolleeg Kati Pirit äh, selle väga olulise raporti eest ja ma tahan öelda, et äh, nüüd, kus USA väed on äh, tõmbumas äh, Süürias tagasi, muutub äh, Türgi veelgi olulisemaks Lähis-Ida julgeolekuprobleemi lahendamisel. Türgi on võtmetähtsusega äh, tegija, kes aitab Süürial kontrollida oma territooriumi, lõpetada see pikaajaline konflikt. Euroopa Liidu diplomaatial on oluline roll mängida lähtudes Astana protsessist, Türgi ja Venemaa partnerlusest ja rollist Türgi ja Venemaa olid ju need, kes leppisid kokku vaherahus ja lõpetasid humanitaarkriisi. nüüd järgmised Süüria kõnelused toimuvad äh, Türgis ja meil tuleb äh, ära kasutada võimalus ja toetada neid läbirääkimisi. Astana protsess on ääretult oluline, tagamaks äh, ka Euroopa julgeolekut, muuhulgas välisvõitlejate siia sisenemist. suur tänu, härra Temesmaaker, palun üks minut. jah, ikka leesel jah, loen äh, jällegi väga kriitilist raportit Türgi kohta, kus väga selgelt tuuakse välja, mis äh, riigis vilt on vedanud kohe kindlasti pärast riigipööret kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. aga mida seal kirjas ei ole, on õiged järeldused, nagu näiteks see, et me Ankarale enam Euroopa raha ei saada, lõpetage rahastamine. liitumiseelse abi vahendeid võib küll vähendada, aga nad on ikka veel äh, kogu Euroopa Liidu eelarvest Türgile väga väike osa. nii et tegelikult äh, äh, Türgi rahaline toetamine on tähendanud seda, et äh, Türgi on veelgi vähem demokraatlik riik. me peame lõpetama liitumisläbirääkimised, mitte ainult lõpetama, eh, mitte ainult peatama, lõpetama, sest ta on nii kaugel Euroopa Liidust ja ka tolliliidu väljatoomine, väärtuse parandamine toob jällegi endaga kaasa valesid ootusi, me laseme jällegi käest võimaluse, kui arvame, et sellega hakkab Türgi reformima. me ei tohi ka viisa liberaliseerimise e-, ette võtta, sest see tooks Euroopa Liidu riikidele väga suure probleemi kaasa. Need oleks õiged järeldused ärge laske neid käest, aitäh, järgmisena härra Kristoforu, palun üks minut. aitäh, kui äh, tegemist on äh, Türgiga, siis äh, on nüüd mängus kogu Euroopa Liidu usaldusväärsus, Euroopa Parlament peab kaitsma Euroopa väärtusi. Türgi peaks äh, hakkama viimaks äh, oma kohustusi äh, täitma, mis aga ei ole veel toimunud. Türgi rikub euroopalikke väärtusi ja õigust, okupeerides Küprose saart. lisaks sellele provotseerides Kreeka õhuruumis, nii et kas äh, on sest üldse tarvis äh, Türgile äh, raha anda? me peame suutma sundida Türgit oma kohustusi täitma, kõigepealt peaks ta tunnustama Küptari, Küprose Vabariiki, siis tuleks püüda toime tulla äh, Küprose katkenud läbirääkimistega ja neid jätkata. järgmisena saab sõna äh, proua Rodriguez äh,. aitäh äh,. Türgi roll on kahtlemata olnud äh, väga oluline äh, rändekriisi äh, ohjamisel ja Süüria koduse tagajärgedega võitlemisel, kuid see ei tohiks siin meid heidutada, sada viiskümmend tuhat eh, inimest eh, arreteeriti, eh, suleti meediaettevõtteid, lasti inimesi töölt lahti. Neid oli ja sadu tuhandeid, nii et meil on tarvis paika